okay, colleagues, we'll have to start. kolleegid, me peame alustama, olenevalt sellest, kas kõik on kohal või mitte, sest ma pean minema vastu äh, volinikule kell neli, et temaga siia jõuda õigeks ajaks. ja ma arvan, et me peaksime alustama. kas te tahate äh, proovihääletust igaks juhuks? kui te tahate vajutada oma nuppu, siis vajutage juba kakskümmend seitse on vajutanud nuppu, veel palun üks. nii et äh, arv pidevalt suureneb, nüüd on korras. ja lahendame probleeme siis, kui nad tekivad. kõigepealt kompromiss A, kes on poolt, vastu erapooletud, esimene osa vastu võetud, teine osa kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, ma ei tea, kontrollime üle viiendat muudatusettepanekut. vastu võetud viisteist poolt, kolmteist vastu. muudatus kuus, kes on poolt? muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa ja kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et võeti vastu, kuid kontrollime igaks juhuks, igaks juhuks muudatusettepanekud üheksa ja kümme. kas kõik on hääletanud? veel üks hääl, palun. vastu võetud, kaheksateist poolt, üksteist vastu. kompromiss B enam ei ole taotlust osade kaupa hääletuseks, nii et hääletame tervikuna kompromiss B-d, kes on poolt. no väike segadus on tekkinud. me hääletame kompromissi B, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kahekümne neljandat. kas kõik on hääletanud, vastu võetud muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, elektrooniline hääletus, muudetud tekst. panen hääletusele kolmkümmend kaks poolt, kolm vastu, üks erapooletu. suur tänu teile. me nüüd peatame koosoleku kuni kuueteist viieteistkümneni, mil toimub arvamuste vahetus volinik Almunioga. ma vabandan, et sel nädalal on olnud neid katkestusi mitmeid kui te jääksite kohale, siis ma võib-olla eh, teeksin juhataja teadaanded, mis hoiab meie aega kokku. kõigepealt äh, täiendav info eh, kolmepoolsete läbirääkimistega MIFID-i osas oli üheksas trialoog ja me saavutasime edu turustruktuuri läbipaistvuse G kahekümne juurdepääs turu infrastruktuurile. kümnes trialoog on ette nähtud neljandale detsembrile. Äh, väärtpaberite depositooriumid kaks äh, dialoogi toimus kuuendal ja kaheksandal novembril, et mitmed teemad arutati, mitmed suleti või saadeti tehnilistele äh, töörühmadele kui me räägime karistuste režiimist äh, arvelduse äh, ähm, rikkumiste puhul, kolmandate riikide režiim ja panganduslitsentside küsimus, nendes küsimus kahekümne kaheksandal novembril järgmine kolmepoolne kohtumine pankade maksevõime taastamine ja kriisi lahendamise direktiiv, kaheksas dialoog toimus kahekümnendal novembril, keskendusime maksevõime äh, taastamise rahastamisele ja hoiuste tagadamise skeemide ning arutasime ka riigi sekkumismeetmeid nii ettevõtlusabinõudena kui ka pankade kapitaliseerimiseks ning finantssüstabiliseerimise vahendeid süsteemsete kriiside puhul. järgmine trialoog toimub kahekümne seitsmendal novembril. Äh, PRIPS hääletasime eelmisel nädalal täiskogul ja vastavalt tavale läbirääkimismeeskond kolmepoolseteks kokku äh, koosolekuteks saab ole, koosnema raportöörist ja variraportöörist. hoiuste tagamiste äh, kava neljas kohtumine toimus Leedu eesistumise ajal koos komisjoniga üheksateistkümnendal novembril, keskendudes Äh, selle fondi sihteesmärkidele ja tingimustele äh, selle kasutamiseks, mitte ainult hoiuste jaoks, vaid ka äh, varase sekkumise meetmena ja ähm, kriisi lahendamismeetmena ma tahaksin öelda nende fondidega seoses, tundub, et äh, haju, hoiuste tagamise fondist on saanud nüüd kriisi lahendamise fond ja vastupidi. kuid ma usun, et lõppkokkuvõttes asi loksub paika. me ootame täiendavaid suuniseid Äh, selle kohta, kuidas niimoodi tundlikult edasi liikuda nende küsimustega lõp-, äh, lootuses, et üsna varsti me jõuame nende aruteluga lõpule. Äh, kahju hüvitamise teema eelmisel nädalal Strasbourgis esimeste konverents lahendas pädevuste konflikti, raportöör tegelikult mainis seda, kui ta eile sellest rääkis, seega ma ei hakka seda üle kordama kuid esimeste konverents äh, osutas sellele, et on vaja äh, kiireloomuliselt selle teemaga edasi minna, kuna me vajame ka ühist ajagraafikut õiguskomisjoniga, siis me peaksime ka üles kutsuma õiguskomisjoni äh, töötama kiiremini. ja nüüd ma lahkun ning tulen tagasi kell kuusteist viisteist. Okay, um, I am sure there is a few people who are still uh... nii, kallid kolleegid. Äh, kutsuksin üles kõiki inimesi, kes on kuskil siin koridorides, tulema saali tagasi, see on alati see probleem nende pausidega, et inimesed lihtsalt kaovad ära. aga äh, tere tulemast, volinik äh, Almunia jällegi meie komisjoni ette. härra Almunia annab on alati olnud meile väga hea vestluspartner olnud juba esialgsel kuulamisel olid sujus meie arutelu väga hästi, nii et väga hea meel teid siin uuesti näha. Teil on nüüd kümneks minutiks sõna ja täpselt kümneks minutiks kell tiksub ja siis küsimused-vastused. ja eesmärk on siis küsimuste-vastuste voorud hoia, hoida sellised viieminutilised nii, ja hakkan kulmu siin eh, kipra tõmbama, kui hakkate kõneaega ületama, nii et härra volinik, palun. Eh, suur tänu, proua esimees, eh, suur tänu, et te olete kutsunud mind majanduskomisjoni ette, nagu ikka, mul on väga hea meel teiega seisukohti vahetada kui ma tänast kohtumist ette valmistasin ja oma avasõnu kokku kirjutasin enne aasta lõppu, siis ma arvasin, et võib-olla on mõistlik ähm, anda teile ülevaade selle kohta kõigepealt, mida me oleme teinud möödunud aasta jooksul ja jagada teiega mõningaid ähm, mõtteid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal seadusandlusvallas toimuva osas. ma alustaksin kartellidest ja antitrustidest meie tegevus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on keskendunud äh, peaasjalikult uutele kasvupotentsiaaliga sektoritele, patendisüsteemile ja finantsturgudele. esimene juurdlus, äh, mis me läbi viisime, oli nimelt kõrgtehnoloogia sektoris äh, praegu käimasolev Google'i kaasus. sellel nädalal peaks jõudma meieni tagasiside üle saja 100 Äh, turul osaleja seisukohtadest ähm, seoses Google'i kaasusega. alles hiljuti oli mul võimalus siin parlamendi ees selgitada seda väga keerulist juurdlust. Äh, me ootame siis ära nüüd praeguse konsultatsiooniprotsessi tulemused ja otsustame siis edasiste sammude osas. nüüd sellel aastal nendes sektorites langetatud peamised otsused, ma tahaksin rõhutada seda, ähm, Äh, e-raamatute alast kokkulepet suure viiema äh, kirjastajaga, Apple'i juhtum, Microsoftile antud trahv äh, selle eest, et nad õiguslikult siduvatest tingimustest ei pidanud kinni aastal kaks tuhat üheksa. esimest korda oli tegemist eh, sellel põhjusel ettevõtte trahvimisega, nimelt et nad siis eh, online süsteemis ei pidanud kinni reeglitest eh, ja see tähendab seda, et me võtame tõesti neid asju väga tõsiselt. nüüd patendid esimest korda on edasi lüka- äh,, esimest korda me tõime saja kuue miljardi euro suurusest trahve sisse farmaatsiaettevõtetele, kes lükkasid pidevalt edasi geneeriliste ravimite turule toomise. nüüd tööstuse standardorganitele antavad patendid, see, selles osas neid patente vaja siis selleks, et erinevad seadmed oleksid koostalitusvõimelised, üks kaasus puudutab Motorolat me oleme teavitanud seda äriühingut äh, oma murekohtadest, nad on meile vastanud äh, omapoolsete vastuargumentidega ja me tegeleme asjaga praegu siis. ja siis Samsung, äh, Samsungi puhul samuti me analüüsime meie hoiatuse tagajärgedega. nüüd finantsturud, erirežiim pankade jaoks, meil on kartelli kokkulepete juurdlus käinud Libori ja Euribori osas ja üsna pea on tulemas värskeid uudiseid selle kohta. ma ei saa ka välistada lisajuurdlusi sarnaste äh, taktikate puhul. eelmise aasta juunikuus saatsime me välja oma argumendid suurtele finantspankadele äh, krediidiriski vahendustehingute osas. meieni on jõudnud äh, vihjeid selle kohta, et verstaposte on rikutud, seekord siis välisvahetusturgudel see, me oleme veendunud, et, et selles tööstuses me peame läbi äh, avaliku sektori poliitikata tooma sisse täieliku mentaliteedi muutuse, läbipaistvus peab olema esimene pealkiri, esimene eesmärk. kartellide äh, puhul saja neljakümne miljoni eurone trahv äh, autode elektrisüsteemide tarnijale äh, Äh, ja see on esimene taoline kaasus ja trahv äh, autokartelli puhul. Äh, nutika auto kiibid, see oli meie jaoks täiesti uus küsimus, eelmisel aastal peatusid läbirääkimised kõikide ettevõtetega, kuivõrd need lihtsalt meie argumente ei võeta kuulda nüüd äh, trussivastane tegevus, äh, palju olulisi otsuseid, äh, Star Alliance, Air Canada, United ja Lufthansa, nende osas oleme avanud juurdluse ning oleme teinud jõupingutusi ka energiaturgude avamiseks. Tšehhi elektrienergiaettevõtte osas oleme avaldanud juurdluse, oleme saatnud oma vastuargumente ka Opcomile Rumeenias ja siis Gazpromi osas juurdlus käib telekommunikatsioonisektoris äh, Eh, seit-, seitsmekümne üheksa miljoni suurune eh, euro suurune trahv määrati ühele telekommunikatsiooniettevõttele. oleme keskendunud ka Slovakkia telekomi osas eh, läbiviimi-, läbiviidavatele juurdlustele, sellepärast et meil on tulnud vihjeid rikkumiste kohta ja Telefonic ettevõtte osas samamoodi oleme teinud Saksamaal. ning äh, me kavatseme olla väga karmid äh, ka teiste ettevõtete osas, kes kasutavad oma võrgus, võrke sel- äh,, äh reeglite vastaseks tegevuseks. seni on meieni jõudnud kakssada üheksateistkümmend, äh, kakssada üheksateist hoiatust ja sada kuus tehingut me oleme ilma tingimusteta sõlminud. väga paljud katsud on praegu faasis üks ja teised faasis kaks. me oleme peatanud kaks ühinemist keelustanud kõigepealt UPS TNT ja teine Iron, Ryanairi ja Air Lingusse ühinemine. mõlema tehingu puhul oli väga selge, et me peame selle olema vastu ja samamoodi ka Intercontinentali ja Vodafoni ühinemine Kabel Deutschlandiga, need on praegu veel uurimisel riigiabi, nagu ma ütlesin, me oleme jätkanud oma tööd pankadega, kes on sattunud surve alla. siin oli peamine sündmus meie jaoks uute riigiabireeglite sissetoomine pankade jaoks, mis esimesel augustil kehtima hakkasid. Need uued reeglid, nende eesmärgiks on üleminekuperioodi haldamine, enne kui meil siis käivitub pangandusliit ja see põhineb kriisi algusest kogen-, kogutud teadmistele. viimase viie aasta jooksul oleme me keskendunud kuuekümne kaheksa panga äh, Ehm, ehm, restruktureerimisele ja kakskümmend viis nendest lõpetas tegevuse ja see on üks ehm, neljandik Euroopa pangandussektoritest, kui me vaatame varade mahtu. see töö ei ole endiselt veel läbi, meil on kakskümmend viis lahendamata kaasust programmi alustes euroala riikides peaasjalikult kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani võttis komisjon vastu massiliselt riigiabimeetmeid, mis ainult osaliselt finantssektoris üle võeti. ainult kolmandik äh, tagatistest, mille komisjon vastu võttis, äh, on äh, liikmesriikides ka lõpuks tagatud aga toetus, mida on andnud liikmesriigid läbi oma pangandussüsteemide, tuli peaasjalikult just nimelt läbi sama, nende samade kaitsemeetmete. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal nelisada üheksakümmend kaks miljardit eurot riigi tagatistena oli veel üleval äh, võrreldes ajaga, äh, kui äh, üks triljon ükssada kaheksakümmend kuus miljardit ähm, oli neid üleval. liikmesriikide poole antud tagatistest kaks miljardit on tulnud ka käibele. mis puudutab rekapitaliseerimismeetmeid, siis äh, rekapitaliseerisid liikmesriigid äh, kolmesaja, neljasaja kolmeteistkümne miljardi ulatuses, mis on äh, kaks koma kuus protsenti Euroopa Liidu SKP-s. neli Ehm, riigi, kes oma panku nendel aastatel kapitalimeetmetega kõige rohkem toetasid, olid Ühendkuningriik kaheksakümmend kaks eh, miljardit, Saksamaa kuuskümmend neli miljardit, Iirimaa kuuskümmend kolm miljardit ja Hispaania kuuskümmend miljardit. ja pangad, eh, Royal Bank of Scotland eh, sai kolmkümmend kuus miljardit, Anglo-Irish Bank kolmkümmend kaks miljardit ja Hispaania Pank Pank ja kolmkümmend kaks miljardit. Need olid siis kõige suuremad äh, Äh, rahasaajad. Äh, riigiabi äh, osas me tahame taga selle, et liikmesriigid nende tagatiste eest saaksid ka piisavalt hüvitatud. kolmkümmend neli miljardit on liikmesriigid nelja aasta jooksul saanud tagasi tagatistasude ähm, osas. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpust on liikmesriikidesse jõudnud sada kakskümmend viis miljardit eurot tuludena toetuse eest pankadele ma olen siin komisjoni ees selgitanud riigiabi kaasajastamise strateegia peamiseid eesmärke, see käivitati eelmisel aastal maikuus. mis puudutab reformipaketi regulatiivset osa, siis äh, menetluslikud direktiivid võeti vastu nõukogu poolt enne suve. järgmisena on tulemas eribloki erand de minimi, de minimis reegli alusel ja mõlemad peaks komisjon võtma varsti vastu. mis puudutab uut raamistikku finantssektori jaoks, siis uus uus lairibasoonis tuli sisse äh, enne eelmise aasta äh, lõppu, esialgsed suunised võeti vastu eelmisel aastal ja äh, lõppteatis eelmisel nädalal. riskisuunis, mis puudutab siis riskide hindamist VKE-dele ja keskmise suurusega ettevõtetele, tuleb jaanuari keskel arutelule. protsess nüüd jätkub, sellega tulevad suunised äh, Äh, lennundussektorile, mitte finantsteenused pakkuvate ettevõtete restruktureerimise osas ja lõpuks äh, keskkonnaenergia suunised, mis tähendab seda, et kõik äh, kaasajastamise paketi osad peaksid e, e, järgmise aasta esimesel poolaastal käivituma ja jõustuma siis vähemalt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus. ma tahaksin tänada omalt poolt Euroopa Parlamenti teie äärmiselt väärtusliku panuse eest. Teie seisukoht on olnud õigusandlike tekstide puhul väga oluline ja suuniste puhul samuti nüüd trusti vastased sanktsioonid, mis võeti vastu komisjonis juunis. ettepanek äh, on äh, nõukogus edenenud üsna hästi ja järgmise nädala konkurentsivõime nõukogus võetakse üldsuunised vastu. mis puudutab parlamenti, siis te teate isegi, et lõpuks ometi on saavutatud kokkulepe teie komisjoni ja õiguskomisjoni pädevuste osas selle ettepaneku alases töös ma tunnustan seda, et Euroopa Parlament on samuti üles näidanud seda soovi, et enne mandaadi lõppu seadusandlik protsess saaks läheb lõpule viidud. ma oot-, loodan seda ja ma loodan, et see on võimalik äh, vaatamata sellele, et äh, kahe komisjoni vahel on äh, tekkinud viivitusi läbirääkimistes. kui direktiivi enne teie mandaadi lõppu ei saa hääletada, siis kõik need, kes peaksid saama hüvitist, nende osaks, nendele saab osaks väga negatiivne sõnum. nüüd teine oluline algatus kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on ühenemiste alati algastus, mille eesmärgiks on bürokraatia vähendamine. Äh, arvestades seda, et kell on tiksunud üle kümne minuti, võtan asjad kokku. meie peamiseks prioriteetideks aastal kaks tuhat neliteist on kõigepealt äh, trustivastase tegevuse tehnoloogia plokierandi äh, revisjon, teiseks ähm, makseteenuste direktiivi muutmine, kõigepealt äh, määrus siis vahendustasude osas, ma teen koostööd volinik Barnier'ga selleks, et äh, kaasotsusmenetlust nii kiiresti edendada nendes küsimustes kui võimalik. ning kindlasti keskendume ka rahvusvahelistele suhetele, eelmisel aastal äh, ma kirjutasin alla New Delhis India konkurentsivolinikuga kokkulepe, mis tähendab seda, et nel-, neljast viie BRICS-i riigiga, viiest nelja BRICS-i riigiga meil on taolised lepingud ja varsti on tulemas taoline leping ka Lõuna-Aafrikaga. Šveits äh, kirjutas alla teisele, teise põlvkonna lepingule ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on seda protsessi pidevalt edendanud ja läbirääkimised peaksid siis juba hakkama järgmisel nädalal ja veel üks äh, oluline rahvusvaheline pakt äh, konkurentsipoliitika jaoks on äh, Atlandi ülene kaubandus ja investeeringute partnerlus. esialgsed sätted näevad ette ka trustivastaseid ühinemisi, riigi omandis olevate äriühingute küsimust, riigiabi küsimusi ja loodetavasti need vabakaubanduslepingu alased läbirääkimised päädivad eduga. suur tänu, härra volinik! nüüd siis äh, küsimuste-vastuste voor ja esimesena Rahvapartei nimel saab sõna Pablo. Muchas gracias, Sharon. Querido vicepresidente, me gustaría... suur tänu. mul oleks üks küsimus, mida te ka mainisite. mina Äh, tegelen äh, siis ka ähm, IFIT-i teemaga ja ma sooviksin ähm, teada, ähm, millised on erinevate arengute mõjud äh, praegu, sellepärast et see, see võib tuua kaasa ka tagasilöögi. see puudutab siis näiteks ka krediitkaartide kasutamist ja nii edasi. ja võib-olla te oskate meile selgitada paari asja, see mõjuhinnang ei ole tegelikult arvestanud kõikide nende aspektidega, eriti kui me räägime nendest äh, kärbetest äh, ja mis, kuidas need kärped mõjutavad erinevad äh, pangandussüsteemi lülisid. ja näiteks, kui on Äh, krediidikaardi kasutajate hulk väga suur, näiteks nagu Ühendkuningriigis äh, või siis äh, e, mõjud on erinevad liikmesriigiti just selles osas, kui palju on krediidikaardi kasutajaid. ja me sooviksime saada rohkem infot selle kohta. ja me oleme loomulikult selle teemaga juba pikemalt tegelenud, aga me sooviksime saada täpsemat infot ka teie käest, et me oleksime kindlad, et äh, tõesti see, meie tegevused on õiged. aitäh. ma, mul on väga hea meel teile selgitada seda väga keerulist küsimust. me teame, et tegu on valitseva turuolukorraga. nüüd, mis puudutab krediitkaarte, siis siin on äh, loomulikult äh, tegu ka krediidikaardi pakkujatega ja me peame ka vaatama, mm, milliseid äh, tasusid äh, krediidikaardi pakkujad kohalduvad ka tarbijatele, aga on ka selliseid alternatiivseid tasusid, mida äh, krediidiettevõtted siis samuti kohaldavad. ja me oleme mõningaid meetmeid võtnud, aga see ei ole mitte regulariseerimismeetmetega ette ähm, võetud, vaid me oleme siin kahte monopoli kontrollinud, kõigepealt näiteks viisad ja me teame, et sellel turul ei ole ju hinnad väga läbipaistvad, seetõttu äh, kuritarvitamise potentsiaal on väga suur. ja me ka täpselt ei tea, kuidas täpselt need tasud ja maksud äh, toimivad, kui krediitkaardi, äh, kaarte kasutatakse, nii et me peaksime saama selgema ülevaate kõikidest krediitkaardiga kaasnevatest tasudest me oleme juurdlusi läbi viinud, oleme äh, uurinud just äh, konkurentsiõigust, äh, õiguse vaatevinklist krediitkaardiasutusi ja USA-s me teame, et selle väga konkreetse juhtumi puhul ähm, tuleb ikkagi üheskoos edeneda, me oleme ka äh, Euroopa Komisjoni poolt äh, tegelenud selle väga keerulise äh, teemaga. ja loomulikult me oleme valmis ka lisaselgitusi andma, et selgitada, miks meie leiame, et see määrus äh, sisu on õige ja miks äh, siis sellised ähm, määrad on ka sisse viidud, nagu me oleme just MIFIDis välja pakkunud. Thank you very much uh, for the SND, Elisa Ferreira. aitäh ja SND nimel palun Liisa Ferreira. aitäh, härra volinik, suur tänu, et olete tulnud taas kord meie ette mul oleks ähm, teile küsimus äh, kapitali kvaliteedi ülevaatamise kohta, mis nüüd peatselt peaks aset leidma pankades, enne kui äh, siis äh, käivitub pankade järelevalvemehhanism SSM. nüüd, kuidas vastavalt ähm, õigusraamistikule tõlgendatakse ka konkurentsisätteid, kas see tähendab siis ka et äh, aktsionärid äh, äh, ka kaotavad midagi ja millist, millistel tingimustel ähm, välditakse sellise olukorra tekkimist, et ähm, panga säilimine sõltub riigi sekkumisest. et enne, kui SSM ähm, käivitub, et ei tekiks tasakaalustamatust. nüüd, mis puudutab ähm, pankade otseste rekapitaliseerimist, kellele kohaldatakse SSM-i, siis siinkohal ma leian, et valitsustevaheline mehhanism, mis otsustab rekapitaliseerimise üle, võib viia väga keeruliste olukordadeni ja see tekitab keerulise olukorra ka äh, konkurentsivõimelisuse jaoks ja mitte kõiki kohelda äh, võrdselt sellisel juhul, aitäh. aitäh, proua Freire. Euroopa Keskpanga president härra Draghi arutas ka seda küsimust räägiti ka järelevalveasutustest ja eesmärgiks on siis äh, ühesõnaga nii-öelda tervisekontroll pankades läbi viia äh, e uurimise alla läheb sada kolmkümmend panka ja selles on kolm elementi, aga kaks peamist elementi, mis puudutavad teie küsimust, on varakvaliteedi analüüs ehk teisisõnu siis äh, pankades oleva varakvaliteedi hindamine ning teiseks äh, need taluvustestid, kus äh, teatav äh, probleemstsenaarium joonistatakse välja pankade jaoks Keskpanga poolt. ja nendel kahel ülesande tulemusena siis Keskpank näeb ka, kuidas pangad vastavad kapitalinõuete reeglitele, me näeme, kuidas nende varad äh, kui tulemuslikud nad on ja et kas pangad vastavad seadusandlikele nõuetele. ja kui me räägime taluvustestidest, siis tuleb Keskpangas läbi viia analüüs, et näha seda, kui suures mahus need pangad, kui asjad lähevad nendes, nendel hüpo-, hüpoteetilistel juhtudel halvemaks, suudavad vastu panna sellele olukorrale et kõigepealt kontrollitakse seda, kuidas nad tavaolukorras vastu peavad ja siis ähm, kuidas stressiolukorras. ja kui nad ei äh, ole vastupidavad, siis ühtne järelevalvaja ütleb, et äh, kapitali tuleb ähm, laiendada, tuleb ette võtta äh, ettevaatlusabinõuna rekapitaliseerimine selleks, et tagada see, et oleks võimalik ka midagi ära teha, kui kriisiolukord peaks ko-, tabama panka komisjoni poolt vastu võetud suunised, kui me räägime riigiabi kontrollist finantssektorile ja pangandussektorile, see kõik käivit-, vabandust, jõustus selle aasta augustis ja põhimõtteliselt, kui on tegemist rekapitaliseerimisega või panga korrapärase tegevuse lõpetamisega, pangade kriisilahenduskorra stsenaariumi ja saneerimise järe äh,, alusel siis äh, tuleb esitada järgmised küsimused kas pangal on vaja lisakapitali? kui jah, siis tuleb pangale esitada kapitaliseerimiskava. sellele peab järgnema eh, antava riigiabi kvaliteet, tuleb eh, langetada väärtushinnang restruktureerimisplaani osas, mille pank on esitanud ja tuleb vaadata, kas see on vastuvõetav ka lühemas perspektiivis ja komisjon ar-, kui komisjon arvab, et restruktureerimiskava tuleb täita selleks, et pank äh, tõuseks jalule ja et oleks elujõuline, suudaks turgudel ilma lisarekapitaliseerimiseta või lisaabita äh, turgudel tegutseda, siis see pank äh, peaks ähm, kapitalinõuded täitma ja katma ja enne, kui antakse riigiabi andmisele heakskiit, tuleb läbi viia konsultatsiooniprotsess aktsionäridega tuleb raamatupidamisaruanded läbi vaadata, tuleb tagada see, et ressursse on ja nad äh, peavad äh, vaatama hübriidprogramme, äh, mis puudutab siis kohustusi ja varasid ning lisaks sellele tuleb vaadata ka seda, mida väikeaktsionärid suudaksid omalt poolt ähm, lisada. ehk teisisõnu siis välja selgitada täpselt, äh, kui suures mahus oleks kaot-, äh, kaetud see kapital, mida on ette näinud järelevalvaja ja kui suures mahus restruktureerimiskava on reaalne. ja alles siis, kui äh, kogu see töö on ära tehtud, langetab komisjon otsuse riigiabi andmise kohta. aga kreeditorid ja osapooled, äh, nende osas tuleb äh, läbi viia konsultatsiooniprotsess niimoodi, niisamuti ka väikeaktsionäride osas ja see annab siis võimaluse äh, taotleda kas öö, siseriikliku riigiabi või nagu Hispaania juhtumi puhul mitmepoolset riigiabi kasutati Euroopa stabiilsusmehhanismi süsteeme, süsteemi, kus äh, anti kaitsemeede nendele varadele, mida kasutati Hispaanias, nii et see on kõik tegelikult riigiabi, mis käivitati, aga seda enne Euroopa Liidu instrumente. Need on instrumendid, äh, mis on loodud äh, poliitilisel tasandil, need ei ole mingisugused sektori otsused kas see on positiivne? jah. ma vaatasin, mida ütleb avaliku arvamus selle kohta, millised on riskid, mis koormavad Euroopa maksumaksjaid seoses Euroopa pangandussektori äh, elu päästmisega. kuuskümmend panka, kes on praegu vaatluse all, need, äh, nende puhul Euroopa kodanikud ei taha nende riske enam katta Nad tahavad, et oleks äh, olemas ressursid selle jaoks, et tulevikus peavad pangad ise katma need riskid. seni on pidanud peaasjalikult maksumaksjad pangad äh, välja päästma ja sellepärast on minu meelest täiesti mõistlik ja õiglane ja poliitiliselt äh, soovitav just nimelt selles suunas liikuda. ja meie direktiiv, direktiivis on sees ka klausel, mis ütleb, et olukorras, kus on tekkinud suur risk, ähm, on paigas teatav hierarhia, ähm, kuid kõik riskid tuleb kaalumisele võtta. minu senine kogemus on näidanud aga seda, et me oleme liiga kaua kasutanud süsteemseid pankade mudeleid, mis ei olegi süsteemsed hoopis. Si después me puede contestar sobre el ESM en funcionamiento normal, como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 ESM on liikmesriikide moodusüsteemi ja ma ütlesin ka Hispaania juhtumit, kus sõlmiti vastasemõistmise memorandum eelmise aasta septembril. ESM eraldas rahalisi vahendeid Hispaania kaitsemeetme jaoks, et selle abil rekomendisi-, rekapitaliseerida pankasid aga kuidas see mõjutab konkurentsivõimet siseturul, kui otsustatakse kedagi teist toetada poliitiliste kriteeriumite alusel? see on äh, äärmiselt huvipakkuv arutelu, kuid sellega seondub üks oluline aspekt, mis tegelikult on Pangandusliidu projekti tuumikuks ja ma loodan, et see käivitub niipea kui võimalik. me peame murdma selle kahtlase seose riigi võla ja äh, pankade bilansi vahel, sest äh, avaliku sektori äh, rahalised vahendid ei aita seda ebatervet seost murda. kuid ähm, lõppkokkuvõttes ESM-is või kuskilt mujalt tegemist on ikkagi avaliku sektori rahaga. kui tegemist ühe liikmesriigiga tegemist, siis see tuleb selle liikmesriigi allikatest. kui vahendeid ei eraldata Euroopa Liidu eelarvest, siis kasutatakse liikmesriigi vahendeid ja nendele kehtivad liikmesriigi riigiabinõuded ja kuid Euroopa Liidu tasandil on ka vastavad eeskirjad, millal ja kuidas kasutada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid ja kuidagi äh, me suudame võrdsustada need, kes on kaasatud ja kes mitte. ja nüüd äh, Alde küsimus, Ramon. suur tänu, Sharon. tere tulemast, volinik Almunia. mul on väga meeldivad mälestused äh, meie viimasest kohtumisest meie kojus koos Andres Schwabiga. Te osalesite meie poolt korraldatud konverentsil, mis oli pühendatud Google'i juhtumile võib-olla Andreasel on küsimus selle kohta, mille ta esitab hiljem. ja mina tahaksin rääkida VKE-dest ja intressimääradelt. EKB viimased andmed septembrist viitavad, et VKE-dele, kes taotlevad alla miljonilist laenu ja enamus VKE-sid kuulub sellesse ka maksavad kaks koma seitse protsenti intressimääradega rohkem kui need ettevõtted, kes paluvad üle miljonilist laenu ja äh, nagu kat- äh, äh,, kuna ma olen Katalaanist valitud ähm, äh, rahvasaadik, siis ma olen piirkonnast pärit, kus on enamus ettevõtjaid VKE-d. ja see tegelikult taandub konkurentsi küsimusele, sest VKE-d on huvitatud sellest, mida komisjonil on öelda selle kohta ja milline on lootus, et see probleem tulevikus lahenduse leiab. suur tänu, härra Tremosov, kõigepealt täpsustust ma hea meelega osalesin sellel konverentsil, mille te korraldasite koos Andres Schwabiga. kuid ma ei väitnud, et me saavutame põhimõttelise lepingu Google'iga. Google küll tegi oma poolt mitmesuguseid kohustusi, mida me praegu analüüsime. ma ei rääkinud sellest, et meil on põhimõtteline kokkulepe. rääkides VKE-dest, siis on selge, et euroalal ja kui ma keskendun euroalale konkreetselt äh,, valitsevad erinevad tingimused laenu saamisel, eriti VKE-de puhul, millel puudub äh, vahetu juurdepääs kapitaliturgudele. ja raskused kapitali saamisel on seotud erinevate põhjustega. esiteks on põhjuseks äh, finantsasutuste stabiilsust, sest äh, Äh, erinevates liikmesriikides ja erinevatel turgudel on erinevad äh, finantsasutused. ja kui on tegemist pangandussüsteemiga, mida restruktureeritakse või osa pangandussüsteemiga, mis selles samas riigis on sattunud raskustesse ja peab suurendama oma kapitali osakaalu, peab maadlema hilinenud maksetega ja äh, mittesuutlikkusega maksta, siis loomulikult selliste pankade laenuvõime VKE-dele väheneb. teine probleem aga on seotud nende vahendite hankimisega seotud kulud pankade jaoks. mõned nendest vahenditest eh, kui on selliseid pankasid, kes peamiselt keskenduvad VKE-dele laenu andmisele, eh, ei, või hoiustega ei peaks äh, kannatama kõrgete kulude all. kuigi loomulikult tekib teatud tegevusvaldkondades raskusi, kuid mõningate laenuandjate puhul on vaja äh, ressursside hankimiseks pöörduda kapitaliturgudele ja jällegi sellisel juhul määrad on erinevad sest äh, need määrad ei sõltu enam selle äh, laenuandja stabiilsusel, vaid tegelikult nendel riskitasadel, äh, riskitasudel nendes riikides, kus asuvad nende pankade peakorterid. ma tean, et pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat on olukord paranenud ja need riskitasud äh, mitmetes riikides märkimisväärselt alanenud, kuid endiselt on turgudel suuri erinevusi, kuigi need erinevused on poole väiksemad kui varasematel aastatel, kuid siiski nad seostuvad siis laenu äh, kuludega ja samas me peame mõtlema ka finantsraskustega äh, ja arvestama ka sellega, et üldiselt on raskeks muutunud laenu saamine, seda peab arvestama äh, Äh, ka nõudluse ja pakkumise võrdlemisel ja kui me räägime nõudlusest riikides, kus on palju hilinenud maksneid, äh, kus on kõrge äh, võlamäär ja nullilähedased määrad, siis on nõudlus väga madal, mis tähendab seda, et pankadel ei ole ka stiimulit tegutseda, sest ka pangal on teatud kasumimarginaal seatud oma laenu andmisel. Nad äh, loomulikult võtavad riski, kui nad annavad laenu sellistele inimestele ja ka neid aspekte tuleb arvestada. VKE-de puhul loomulikult keskendutakse rohkem pakkumisele, mitte nõudmisele, aga pangad mõtlevad rohkem nõudmisele ja mitte pakkumisele. seega äh, vaatenurk sõltub sellest, kellest jutt on Eh, kuid meie soov on saavutada tasakaal mõlema, eh, turu mõlemal poolel ja need on küsimused, mis vajavad lahendamist. tänan ja nüüd ECR-i nimel Viki. tänan, volinik. Teil on olnud väga kiire viimastel aastatel ja meil on hea meel, sest mina leian, et konkurentsipoliitika on äärmiselt oluline äh, selleks, et tagada äh, ja säilitada võrdsed äh, tegutsemistingimused meie ühtsel turul. mul on mitmeid erinevaid küsimusi, äh, mida ma tahaksin teile esitada, kuid üks küsimus, mis minu jaoks on äärmiselt oluline, on järgmise põlvkonna tuumaenergia. me peame tagama võrdse kohtlemise võrdsed tingimused, me peame tagama ka seda, et pikaajalised investorid kõikidesse energiaallikatesse saavad ka mingise kindluse oma otsuste tegemisel ja et need eh, otsused võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik. kas te võiksite mulle kinnitada, et need otsused, mida me teeme tuumapoliitika suhtes, eh, lähtuvad eh, võrdsete tegutsemistingimuse põhimõttest ja äh, viitavad ka sellele, et liikmesriikidel vastavalt aluslepingutel on õigus ise otsustada, kuidas kombineerida erinevaid äh, energiaallikaid ja et lähtutakse neutraalse tehnoloogia põhimõttest ja loomulikult varsti seisab komisjoni sees äh, koosseisu muutus. kas te näed sellest ohtu, et see teema võib libiseda järgmise komisjoni koosseisu äh, või me hea meelega kuuleksime kõikvõimalikku informatsiooni, mis teil on selle olulise otsuse kohta. Eh, kuna me koostame praegu uusi suuniseid energeetika ja keskkonna jaoks, eh, siis sõna tuuma on olnud paljude arutelude keskmes, eh, kütnud üles emotsioone ja pingeid. ja ma olen püüdnud alati oma analüüsi kaine peaga esitada, mõistlikult esitada ma püüan äh, varjata oma eelistusi, minu oma isiklikku äh, äh, energiaallikate kombinatsiooni, mul on selline, kuid volinikuna pean ma seda varjama. ma pean kinni pidama aluslepingu põhimõttest, mis ütleb, et igal liikmesriigil on täielik õigus ise otsustada, milliseid energiaallikaid nad eelistavad kasutada ja soovivad kasutada. ja sel põhjusel ma esitasin komisjoni talitustele, mitte avalikkuse konsulteeri-, vaid komisjoni erinevatele peadirektoraatidele, esimese eelnõu projekt eh, energia ja keskkonnasuuniste kohta ja ma palusin, et nad paneksid nurksulgudesse, kui lõpus siiski otsustatakse, et eh, tuumaenergeetikasse investeerimise krit-, kriteeriumid, mis avaldavad otsusest aluseks, laekuvad ka minu töölauale. millised need kriteeriumid saavad olema? nii et nad paneksid kirja, eks ante need kriteeriumid ja see selgelt ja vältimaks igasuguseid äh, emotsionaalseid arutelusid ja pingeid. ütlen otse välja, et komisjon hindab juhtumipõhiselt võimalikku ettepanekut investeerida tuumaenergeetikasse, lähtudes aluslepingust ja ainult aluslepingust. arvetada, arvestades igasuguseid arutelusid ja vääritimõistmisi, mis võivad tekkida, ma küll tahaksin provotseerida mõistlikku mõttevahetus ja ma küsisin ka oma kolleegidelt kolleegiumis ühel septembrikuisel kohtumisel lubage mul täielikult kustutada sõna nuclear, tuuma nendest suunistest, teades ette juba, et nii nagu see juhtuski, saan ühe ettepaneku, mis sisaldab äh, mõistlikke kahtlusi riigiabi kohta. lubage mul Äh, lähtuda selle ettepaneku ja järgmiste ettepanekute puhul äh, nendele hinnangu andmisel ainult aluslepingust, äh, arvestades ka liikmesriikide õigusi, sest liikmesriigid on ainukesed, kes saavad otsustada, millised energiaallikad need oma riigi territooriumil kasutavad. teiseks Nad võivad seda teha koos avalikkuse toetusega või mitte, sest, sest on juttu ka tuuleenergiast, tuuleparkidest. kuid isegi kui me alustame nullist, me peame lähtuma aluslepingust. ma sain ettepaneku Ühendkuningriigi valitsuselt, mille analüüsiga me oleme alanud, võib-olla teised järgivad eeskuju. ma olen teadlik sellest, et ka mõned teised liikmesriigid äh, Äh, kavandavad taolisi programme, kuid ma ei saa teile öelda, millal me jõuame teatud seisukohani, see analüüs peaks toimuma vaikselt, olema põhjalik ja võtma arvesse ka äh, liikmesriigi argumente, kes selle ettepaneku teeb ja samas arvestama ka komisjoni erinevate talituste ja osapoolte arvamusi ja mina või minu järglane eh, teeb siis otsuse ettepaneku oma kolleegidele, kuid ma ei tea, millal see saab olema. suur tänu, Philipp Lamberts, palun nüüd Roheliste nimel ja tuumaküsimus näpati teilt ära? ei ole näpatud. minu meelest on väga äh, naljakas, et turuaktivist Viki äh, toetab äh, sellist energiaallikat äh,, mille puhul ilma riigi abita pole ükski projekt mõeldav tema käest ma küsisin küsimusi, see tõesti teeb mulle natukene nalja. sa oled turumeelne, kui see sulle sobib, aga sugugi mitte nii palju, kui see sulle ei sobi. härra volinik, loomulikult ma tahaks näha neid arve, millest te rääkisite oma avasõnavõtus. aga mis mind huvitab on see, et mida me võtame ette selleks, et me ei pea enam panku niimoodi välja päästma, eriti seoses Pangandusliiduga. ühelt pool äh, on meil siis uued äh, käitumisjuhendid pangandussektori jaoks, minu meelest on see väga positiivne, et see välja on tulnud ja loodetavasti, et on äh, see, mis on jõustatud ka rakendub nüüd ähm, see pankade kriisilahenduskorra direktiiv, mida me praegu arutame Äh, küsimus äh, tõesti on, mis äh, saab kohustus, kohustustest vabastamise vahendist, et nimelt, kas see ikkagi pannakse kõige viimaseks valikuvariandiks juhul, kui finantsstabiilsus on sattunud ohtu? ja mina ka tahaksin, et me oleksime väga ettevaatlikud selles osas, ähm, sellepärast et teinekord võib seda ettekannet kasutada ükskõik mille tegemiseks ja hakatakse kuritarvitama võib-olla seda ähm, finantsturgude stabiilsuse argumenti. kas nüüd see kohtunik, kes peaks äh, tõesti ju hind-, võiks olla mõni kohtunik, kes hindab seda, kas tegemist on finantsturgusid äh, ja nende stabiilsust ohustava pangaga ja siis otsustatakse, kas äh, valitakse kohustustest vabastamise vahend või ei. mulle meeldiks väga, kui see vahekohtunik oleks komisjon nii Pangandusliidu kui ka üldisemalt kriisilahenduskorra osas kui on äh, vaja süstida äh, kuidagi kapitali läbi kohustusest vabastamise vahendi pankadesse, siis mulle meeldiks see, kui komisjon oleks see, kes äh, seda otsustab. aga üks asi on see, et, et tuleb hinnata see, et kas finantsstabiilsus on tõesti ohus, aga teine asi on juba see hinnang, et kui siis tõesti antakse süst riigi tasandil, et kas see vastab äh, Äh, nõuetele kõigepealt ja millised on siis need korrigeeriva hoova äh, alased sammud, mis tuleb järgmisena ette võtta? kujutagem nüüd ette, et need kaks otsust mõlemad peab langetama komisjon äh, ja need küsimused on täiesti omavahel lahutatud. Tur-, turgude peadirektoraat on see, kes peaks otsustama selle, et finantsstabiilsus on ohus ja siis kohustusest vabastamise vahend on lubatud ja siis teine, teiselt poolt peaks selle keegi teine otsustama, mis siis edasi saab või see kõik peaks olema teie äh, konkurentsidirektoraadi asi otsustada mõlemates küsimustes, kuivõrd üks küsimus ei puuduta ju otseselt teie pädevusi. see küsimus on võib-olla natukene komisjoni köögi poolt puudutav küsimus, aga äh, meie oleksime väga huvitatud äh, sellest äh, ja hoiaksime ju ka nii kokku heitkoguseid. suur tänu, ma ürit-, unustasin oma sõnavõtus öelda, et ma kasutasin mõningaid näit-, arvulisi näitajaid. Need arvud on Eurostati aruannetes kirjas. iga kord, kui Eurostat eh, kaks korda aastas vist eh, defitsiidi ja riigivõla arvud eh, avalikustab oma pressiteates, on sellel kaasas ka lisa juba aastast kaks tuhat kaheksa, kui mina veel tollal statika, statistikas muuseas vallu- ähm,, vastutasin, kus äh, on siis kõik äh, äh, täpsemalt kirjas, see on asi, mis on tekitanud äh, väga palju huvi statistika maailmas, ähm, seal on siis sees äh, Äh, varad, äh, kasum, riskid, katmata äh, varad ja nii edasi. ja mulle tundub, et meie pool konkurentsi peadirektoraadis on andmed kapitali näitajate kohta, näiteks Royal Bank of Stock, Scotlandi, Anglo-Irish või Bankia puhul äh, oli see täpselt nii, nii et äh, me kuidagi grupeerime erinevatest allikatest tulevaid andmeid, paneme need kokku ühtsetesse äh, tabelitesse, üritame selle kuidagi loetavaks äh, teha, eriti parlamendisaadikutele, aga loomulikult on see oluline ka kõikidele kodanikele, keda praegu hirmutab see, milliseid ressursse suunati süsteemi mis äh, kõigile teada-tuntud põhjustel kannab endas süsteemseid riske ja äh, arvati, et äh, tuleb endale võtta luksus välja päästa need pangad. Need on need arvud, ma toon uued arvud välja veel enne jõule ja saadame need komisjoni esimehele, kõik tabelid ja graafikud selleks, et te saaksite sellest kõigest parema ülevaate ja teine küsimus, äh, kriisilahenduskorra direktiiv on jõudnud äh, viimastesse äh, arutelufaasidesse, see on kahtekümmet kaheksat liikmesriiki koondav direktiiv, seal on kohustustest vabastamise vahendi nime, nimekirjad kriisilahenduskorra alla minevate pankade jaoks, need on need pangad, kes ei ole elujõulised mille puhul on läbi vaja viia väga tõsised restruktureerimised, ärimudeli revisjon, selleks et äh, nad saaksid turule tagasi tulla ilma riigi abita. praegu on direktiivis äh, nimekiri, äh, inglise keeles nimetatakse seda pecking order'iks ehk teisisõnu siis nimi, nimekiri selle kohta hierarhias, kes mis hetkel hakkavad panustama panga kriisilahendusse meie jaoks on see suunis öö, äh, olnud see, et see nimekiri peaks olema väga lühike. miks? sellepärast, et tegemist on praegu üleminekuperioodiga. Teie otsustasite koos nõukoguga äh, Teie otsustate nõukoguga ära selle, et mis hetkel need nimekirjad jõustuvad, kuid meie jaoks on see üleminekuperiood, aga teisalt on need suunised, mis kehtivad ka pankade jaoks kus äh, käivitatakse nii-öelda ennetav rekapitaliseerimismeede. ehk need, äh, teisisõnu siis need pangad, kes pärast taluvusteste ei tule puhtalt välja hüpoteetiliste stsenaariumite puhul. ja see on see ennetav äh, sekkumine, mida on näinud ette ka direktiiv meie võtsime Hispaania mudeli, äh, vastastikuse mõistmise memorandumi, mis sõlmiti Hispaaniaga aastal kaks tuhat kaksteist ja nägime ette teatavad individuaalsed piirmäärad äh, rekapitaliseerimisele ja elujõuliste pankade restruktureerimisele, näiteks äh, Hollandi Reaalpank. restruktureerimiseks on vajalik loomulikult teatav kapitalisüst ja Hollandi valitsus võttis endale kohustuse teatud kohustused vabastada selleks, et see pank oleks äh, elujõuline. ja see mudel on tegelikult täpselt seesama, mis on kirjas suunises ja vastab äh, Hispaania mudelile. meie nimekiri, aktsionärid, niinimetatud äh, Äh, vähemusaktsiate äh, omanikud, see nimekiri on lühem kui see kriisilahenduskorra direktiivi all toodav nimekiri. aga lõppkokkuvõttes, kes siis otsustab selle, millal mõnel äh, pank, mõnda panka on vaja hakata siis tegevust saneerima? kes otsustab selle ära, kes otsustab selle, kas pank läheb saneerimisele või pank läheb ennetava rekapitaliseerimise alla, kelle puhul siis äh, jäetakse kõrvale vähemusaktsionäride nimekiri, selle eest otsustab komisjon, kuivõrd meil on ainupädevus selles küsimuses. kuid ilmselgelt komisjon, kui me räägime finantsstabiilsusega kaasnevatest riskidest, kes võtab ühendust keskpanga ja ja järelevalvajaga, kes keskpanga puhul on ju sama euroalas, mõlemad istuvad Frankfurdis, nad on küll kaks erinevat sammast. tegelikult saab seda teha ainult äh,, ei, ei ole õige, kui me ütleme, et komisjon ainult vastutab äh, finantsstabiilsuse eest. aga kui tekivad äh, tekivad kõhklused, siis loomulikult on komisjonil ka sõna sõkka öelda. härra Lamberts. küsimus on see, et kui meil on teatav hierarhia kohustustest vabastamise vahendi jaoks välja töötatud, kui mingil hetkel vaadatakse sellest aga mööda, sellepärast et finantsstabiilsus on nii palju ohus, kas siis on see konkurentsi peadirektor, kes Keskpangaga läbirääkimisi peab, vaid turgude peadirektoraat? härra Lamberts, komisjoni otsused on ju kolleegiumi otsused, kakskümmend kaheksa volinikku osalevad äh, järelevalvemehhanismis. otsused langeta, otsuse langetab konkurentsivolinik, äh, aga ta teeb seda koostöös äh, teiste volinikega see otsus äh, tehnilises ähm, äh, mõttes langetatakse teenistuste poolt, aga nendel ei ole poliitilise otsuse langetamist. meile volinike kolleegiumina on kanda poliitiline vastutus ja seega see on ühisotsus. proua esimees, need pangad pankade kohta võtavad tohutult aega, aga loomulikult see on praegu kuum teema äh, ja tööd, äh, töö on alles poole peale jõudnud, seega hea küll, aga võimalik on, et nüüd toimub äh, teemavahetus Andreas Schwab ja Rahvapartei. Äh, suur tänu, proua esinaine, ja ma loodan, et ma saan ka äh, praegusest aktuaalsest küsimusest rääkida, mis ei puuduta küll pangandust, aga ma tuleksin selle juurde, mida volinik Almunia ütles oma sissejuhatavas kõnes ja mul oleks kolm küsimust. kõigepealt ma sooviksin tervitada seda vastastikuse mõistmise memorandumit, äh, mis on nüüd äh, allkirjastatud BRICS-i riikidega ja ma loodan, et me suudame kunagi äh, hõlmata kõik need riigid, sellepärast et see on oluline ka Euroopa Liidu majanduse välismõõtme jaoks, oluline on see, et meie majanduspoliitika on kontrolli all ja et seda ja meie seadusandlust rakendatakse ka igal pool. teiseks, kuna eile siin kojas me arutasime ühte ähm, ettepanekut, äh, äh, soovitusi, mis puudutas siis äh, üldhagisid ja, ja mis puudutas direktiivi teiselt poolt. ja ma sooviksin teilt uuesti küsida, et miks te need kaks asja olete lahku löönud, sellepärast et mõned kolleegid sooviksid need kaks teemat kokku panna ja me sooviksime ähm, ikkagi, ikkagi need kaks teemat kokku panna ühte Äh, õigusakti. ja nüüd edasi Google'i küsimus. Te kinnitasite äh, minu kolleegile Tremosele, et seni veel lahendust tulnud ei ole, aga kui me vaatame seda väga keerulist äh, teemat ja siis kas te ei ole mingil hetkel jõudnud tulemuseni, et oleks lihtsam lihtsam reguleerida otsingumootoreid Euroopas selle asemel, et väga dominantsete turu ähm, osalejatega mingisuguseid äh, erisätteid äh, läbi rääkida. nüüd see on võib-olla teoreetiline küsimus, aga meie tõesti ei näe, mida äh, erinevad talitused Google'iga läbi räägivad ja seetõttu meil on tõesti keeruline ülevaade saada asjade käigust ja ja kas te ei leia, et Euroopas tuleks otsingumootoritele, mootorite jaoks mm, välja töötada vastav määrus? aitäh, härra Schwab! mul on tõesti väga hea meel, et te tõstatasite veel kord ka äh, äh, Briti küsimuse, sellepärast eelmisel nädalal ma olin Indias äh, New Delhil kolmandal, kolmandal konverentsil, kus olid siis ka BRICS-i riikide konkurentsiasutuste esitajad ja tõesti väga oluline on see, et ka BRICS-i riigid on nüüd aru saanud, et neil on öö, vaja tugevaid konkurentsi ametiasutusi ja suurem osa siis nendest riikidest vaatavad väga tähelepanelikult, mida meie siin Brüsselis teeme konkurentsivõimeluse valdkonnas ja nad öö, ja just need riigid on suuremat tähelepanu meile suunanud kui äh, teistest, äh, teistest maailma piirkondadest, Austraalia, Kanada ähm, ja nii edasi. nii et ma tulin sealt tagasi tõesti väga rahulolevana, aga samas me peame loomulikult äh, ka suhteid tugevdama, ähm, eriti just konkurentsi valdkonnas ka nende piirkondadega. esimene vastastikuse mõistmise memorandum allkirjastati kümme aastat tagasi ühe Hiina äh, konkurentsi asutusega ja nüüd meil on sellised äh, dokumendid allkirjastatud kolme äh, asutusega Hiinas ja meil on väga head suhted ka konkurentsivõime asutusega Venemaal ja mul oli äärmiselt huvitav kohtumine ka sealse esindajaga, me rääkisime tol ajal Gazpromi teemal vabandust, kas, kas Venemaal tõesti eksisteerib selline asutus? jah, tõesti, nad käsitlevad aastas kolme tuhat kaasust. ja meil oli eh, Venemaa osapoolega tõesti väga paljudest asjadest rääkida ja me rääkisime ka näiteks riigiabist. mul on väga hea meel kuulda, et ka nende konkurentsiamet eh, tegeleb riigiabi küsimustega samuti uued suhted äh, India konkurentsiameti asutusega, meil on väga head äh, suhted ka Brasiilia vastava asutusega ja minu järgmiseks eesmärgiks on, et, äh, et võib-olla selle komisjoni mandaadi lõpuks me jõuame ka kokkuleppeni vastastikuse mõist-, mõistmise memorandumini ka Lõuna-Aafrika konkurentsiasutusega, nemad on ka praegu väga aktiivsed. nüüd teie teine küsimus. siin ma pean nüüd tunnistama selle ruumi sala muudatustes, et see viis, kuidas parlament tegeleb erasektori direktiiviga, see tõesti on, on pettumust valmistanud. mina lubasin parlamendil, et äh, kaasotsustusmenetlus äh, alusel läheb siis äh, privatiseerimise mm, seadusakt edasi. ja parlament äh, vahepeal hääletas ka raporti osas, äh, mis siis palus meil lahtu, lahku lüüa mm, üldhagid ja kollektiivhagid ja individuaalse kohaldamise ja ja selline see otsus tuli siit parlamendist ma tegin ettepaneku, see tähendab siis Euroopa Komisjoni kolleegium minu initsiatiivil tegi ettepaneku, et kollektiivhagidele äh, me paar aspekti juurde lisaksime, aga mis ei oleks küll õigusliku iseloomuga, nii et me julgustaksime liikmesriike üle võtma vastavaid sätteid ja nüüd, kui ma mõtlesin, et kõige keerulisemad arutelud leiavad aset nõukogus, siis nüüd ma näen, et tegelikult nõukogus järgneval nädalal üheksakümmend üheksa protsenti võimalus on, et ma näen seal Justus Lipsuse hoones kokkulepet äh, üldise lähenemisviisi osas esimese lugemise varus, aga siin ma tõesti kahtlen, kas Euroopa Parlament oma mandaadi lõpuks jõuab ühisele seisukohale. nii et tõesti, ma paluksin teie ja eriti härra Schwab, kes on äh, siin ka raportööriks, et aitaksite meil jõuda hea põhjaliku aruteluni jõuda ja et me jõuaksime selle aruteluga õnneliku lõpuni, mandaadi eh, lõpuks. mul on, et teie siis oma mandaadi eh, lõpuks jõuaksite eh, lahenduseni. ja nüüd see viimane küsimus, mida te puudutasite siis Google'i kohta, nagu ma teie kolleegile juba ütlesin, siis ma kolleeg Barnier'ga oleme kaalunud, et tõesti mingil, mingil hetkel võib-olla on vaja reguleerida seda, et, et, et ma olen sotsiaaldemokraat härra Lambert, ja me oleme selliseid sotsiaaldemokraate näinud, kes soovivad kõike reguleerida. härra Almuni, jah, ei, aga mina ei ole see ega teine, ma olen kes, ma olen sotsiaaldemokraatide keskel, mis puudutab siis eelkõige just eh, reguleerimist, aga ausalt öelda äh, ma ei näe, et praegune analüüs oleks veel nii küps, et me tõesti peaksime hakkama reguleerima otsingumootorite turgu. meie juurdluse tulemused on väga huvitavad ja meie juurdlus on ka vägagi ähm, elav, äh, me oleme näinud äh, vägagi huvitavaid arvamusi, mis on avaldatud sellel teemal, mõne, mõned on tõsisemalt võetamad, teised jälle mitte. tegu on väga keerulise ja kompleksse juurdlusega ja praegu ma ei näe, kuidas sellest keerulisest olukorrast me leiaksime silla, mis viiks meid sellise õnneliku lõpuni ehk siis vastava määruseni. mitte selle mandaadi jooksul, võib-olla järgmisel. aitäh! nüüd Rahvapartei nimel Antonio Tajani, aga ma vist valesti ütlesin teie nime, aga see on minu eelisõigus, ütleb proua esinaine. aitäh. härra Kansian, aitäh ka härra volinikule. ma tuleksin nüüd riigiabi küsimuse juurde. mina nimelt äh, leian, et peale seda kohtuotsust, mis äh, puudutas Leipzigi äh, lennujaama, siis olukord on muutunud palju keerulisemaks ja seetõttu ma sõnastan oma küsimuse väga üldiselt. riigiabi. kas see tähendab, et äh, osaletakse ükskõik millistes majanduslikes tegevustes? sellepärast, et kui olukord selline on, siis me, siis me jõuame peatselt äh, probleemideni, kriisideni äh, avaliku erasektori partnerluses. sest eesmärgiks on ju suurendada äh, kasumit või toota kasumit, vastasel juhul meil ei ole mingisugust kasu nendest era- ja avaliku sektori partnerlustest. ja see on ka ainus viis, kuidas me saaksime praegu taristu, suurtele taristuprojektidele rahastust. ja edasi. me oleme rääkinud ka erinevatest suurtest äh, taristuprojektidest ja näiteks ka kultuuriprojektidest, näiteks muuseumid ja nii edasi. ja siin tuleb siin tuleb samuti mõista äh, erinevaid aspekte, mis on seotud selliste suurte taristuprojektidega ja keegi peab aga ka otsused langetama. sellepärast, et peale mm, sadamate, lennujaamade on ka olemas ähm, selliseid kultuuri, äh, kultuurivaldkonnas suuri projekte. ja me peaksime kas äh, nende projektide raames äh, ikkagi keskenduma riigiabile, kui näiteks struktuurifonde kasutatakse, kasutatakse riiklikku riiklikke vahendeid, siis sellisel juhul juba, juba niikuinii osaletakse äh, avalikel pakku-, avalike hangete ähm, ja see võib ma olen näinud paljudes kohtades ähm, just äh, suuri segadusi seoses äh, nende avalike hangetega aga siis keegi peab ju otsustama, kas ähm, toetust antakse või mitte. aga siin on vaja ka äh, korralikku alust. Äh. algusest peale peab ju teadma ka, millega tuleb arvestada selliste projektide puhul, avalike hangete puhul ja nii edasi, et et kas äh, riigi abi on võimalik saada või mitte, et või kas te saaksite täpsustada seda küsimust? et ma siis saaksin oma piirkonnas ähm, ka selle selgituse edasi anda. aitäh! jah, tõesti, riigiabi ei ole sugugi mitte lihtne kontrollida. et äh, kui on äh, olemas juba kohtuotsus, äh, siis tuleb ka seda otsust analüüsida. tuleb ka vaadata sellisel juhul, kuidas ähm, Äh, kuidas Euroopa Kohus näiteks on ähm, tõlgendanud erinevaid ähm, sätteid, me pea, tegelikult Euroopa Kohtule oleme vägagi tänulikud. Euroopa äh, Kohus on äh, turu ja järelevalve osas vägagi palju ära teinud, nad on tõesti vältimatu instrument meie turu toimimiseks. selle, nemad oma lahenditega pidevalt arendavad edasi ka meie seadusandlust ja see kohtuotsus, mida teie tsiteerisite Leipzigi lennujaama kohta on tõesti väga oluline, see käsitleb riigiabi, riigiabi taristutesse ja nii edasi. ja loomulikult me peame selle kohtulahendiga arvestama. aga me peame ka edasi minema me peame ju ka vaatama, kuidas me käsitleme eh, teisi sarnaseid juhtumeid, eh, kuidas eh, kui me näiteks näeme, et konkurentsiõigust on rikutud, siis me peame ka lähtuma kohtuotsustest ja kui on nüüd tegu era- ja avaliku sektori partnerlusega, ja mõlemad sektorid äh, investeerivad, investeerivad üheskoos samadel tingimustel, siis sellisel juhul sellega ei ole võimalik enam riigi abi saada. kui on tegu sellise partnerlusega, kus äh, äh, suurem surve äh, või koorem on just äh, riiklikul äh, sektoril ja, ja erasektor investeerib ainult vähesel määral, sellisel juhul on võimalus saada ka ju riigiabi. aga kui riigi, kui riigisektori osa on väiksem, siis sellisel juhul on tegu ju suuremal määral just erasektoriga, sellisel juhul me ei tõlgenda seda riigiprojektina. nüüd, need kriteeriumid hindamaks, kas riigiabi on võimalik anda või mitte, need ei ole needsamad enam, äh, mida me kohaldasime kakskümmend aastat tagasi sarnaste olukordade analüüsiks. nüüd kuidas me neid, äh, kuidas on Euroopa Kohus tõlgendanud äh, aluslepingutest tulevaid kriteeriume? ja kuidas ta on tõlgendanud neid selliselt, et ka mitteeksperdid ja mittejuristid mõistaksid riigiabi kaasajastamise paketi raames me oleme ette näinud ka öö, uued kontseptsioonid riigiabi kohta. me üritame nii selgelt ja läbipaistvalt kui võimalik rakendada seda, mida Euroopa Kohus seni on öelnud riigiabi kohta, samuti me öö, vaatame täpsemalt, milline on riigiabi definitsiooni praegune seis. ja kindlasti tuleb ka vastav, ähm, vastav info jõuab ka teieni ja te saate siis anda meile ka tagasisidet selle info kohta. on olemas ka teatavaid taristuid, mis on loomulikult mida tuleb lahendada teisiti kui näiteks seda lennujaama juhtumit. kui on tegu selliste taristutega, mis ei lähtu mitte äh, turul pakutavatest teenustest, vaid eelkõige just selliste teenustega, mis eelkõige, mida eelkõige osutab riiklik äh, sektor. ja grupi, grupierandi määruses me samuti oleme teinud teatavad erandid, teavitamiskohustuse erandid ja meil on olemas vastav ähm, direktiiv juba aastast kaks tuhat viis, mis käsitleb grupierandeid. ja siin räägiti ka, ma rääkisin eelmise aasta lõpus ka lairiba ähm, suunistest äh, ja rääkisin ka uutest suunistest, ähm, mis võetakse vastu keskkonna ja teadus-arendustegevuse, innovatsiooni kohta, siin me räägime just äh, Ehm, energiataristutest, eh, teadusarendusega seotud taristutest ja siin me töötame välja kriteeriumid, mis rajanevadki Euroopa Kohtu lahenditel. me üritame tagada maksimaalse õiguskindluse selles osas, mis on riigiabi ja mis ei ole riigiabi. kas tegu on nüüd lahendiga, mis tuleb kas Euroopa kohtust või riiklikust eh, kohtust, siis konkurentsi valdkonnas tuleb ikkagi ähm, kõiki, ähm, kõiki juhtumeid sarnaste kriteeriumite alusel hinnata. me oleme paika pannud de minimis reeglid, oleme paika pannud selle, mis ei ole riigiabi, siis on meil ka grupierandi määrus, selle alusel me saame kindlaks määrata, see ja see on riigiabi, aga sellisel juhul ei ole vaja eksante teatamiskohustusest äh, kinni pidada ja oluline on, et ähm, neid sätteid valesti ei tõlgendataks ja samuti on olemas ka määrad, mille puhul me tõesti juhtumipõhiselt peame ähm, igat as-, igat juhtumit äh, üle hindama, kontrollima ja riik peab meid ka vastavatest juhtumitest äh, teavitama ja sellisel juhul me peame ka vaatama, kas otsused on kooskõlas ka kohtulahenditega ja meie õigustikuga. aga isegi sellisel juhul võib jääda ruumi teadmatusele ja ebakindlusele. ja sellisel juhul, sellisel juhul võib igaüks pöörduda ka Luksemburgi Euroopa Kohtu poole, aga seda ei juhtu mitte ainult siin, vaid ka mujal. aitäh! Eh, suur tänu, härra Andoli Sanchez Preseda, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, esimees, lugupeetud komisjoni asepresident. ma ootan teilt selgitust äh, pangandusliiduga seotud küsimustes ja kahju hüvitamise kohta, pangandusliidu kohta äh, arvestades seda, mida te ütlesite ja see raamistik, mis meil seoses konkurentsiga on äh, kavandatud, on oluline üleminekuperioodi ajal, et me saaksime korralikult käivitada ka meie ühtse järelevalvemehhanismi. kui me räägime turu lõimumisest ja stabiilsusest, mis on tarbijate jaoks oluline, äh, kas siis selle üleminekuperioodi jooksul me tegutseme kiireloomulisemalt teiseks, kui me räägime turu integratsioonist, siis vastuvõetavad lahendused hakkavad kohaldama äh, ebavõrdsetes tingimustes, sest äh, Hispaanias on selline süsteem, kus teatud tingimused kehtivad, kuid teistes riikides kehtivad teistsugused tingimused. on räägitud sellest, et rekapitaliseerimiseks kasutatakse avaliku sektori vahendeid. Äh, me rääkisime ka erastamisest, kuid kas kehtestatakse neile ka mingi ajalised piirangud, enne kui käivitub äh, äh, riigipoolne rekapitaliseerimine? kui me räägime nüüd kahjunõuetest, te püüate tõlgendada, milline on meie soov ja ma arvan, et me peame selgelt oma vastuseisu väljendama ja me peame väga kiiresti reageerima sellele probleemile. meil on tasakaalustatud leebusprogrammid, ähm, mis kaitsevad ettevõtteid. kui me räägime nüüd kahjunõuetest, siis me peame mõtlema sellele, mil määral need ex-ante äh, programmid on tulemuslikud kartellide likvideerimisel. milline on teil teave äh, leebusprogrammide mõju kohta võitluses kartellidega. või te leiate, on pigem parem rakendada karistusi sanktsioonikartellidele ilma leebusprogrammita? suur tänu, Antolin. kõigepealt eh, täpsustuseks, ma ütlesin eh, riigiabi suunised Äh, pankadele ja finantssüsteemile, mis jõustusid augustis, äh, on, äh, kehtivad üleminekuperioodi ajal ja mitte ainult oktoobri-novembril, vaid kogu selle protsessi üleminekuperioodi ajal, kuni kogu pangandusliin korralikult tööle pole hakanud. ja siis me peame lõpuks otsustama, kas need suunised on veel asjakohased või mitte ja kui me räägime nüüd komisjoni pädevusest riigiabi küsimustes, siis see kuulub liikmesriikidele ja see on aluslepingutega sätestatud ja ka e- Euroopa Keskpangal on pädevus täita rolli, nii nagu see on sätestatud aluslepingus. kahjuks on kriisi tõttu meil olnud rasked ajad, mille jooksul mõned finantsasutused on on üleöö kaotanud kogu oma vara. ja ei ole suutelised enam oma tegevust rahastama või on jäänud üle, öö jäänud ilma oma kapitalist. ja hommikul, enne kui turud avanesid, vajasid nad äh, suurt äh, riigi rahasüsti ja kui sellised asjad juhtuvad, siis peab komisjon kohe kriisi algusmomentidest tegutsema ja kiiremas korras öö jooksul öö, tähtsaid otsuseid langetama. ma loodan, et see olukord ei hakka pidevalt korduma. me oleme aktiivselt kaasanud parlamenti sellesse tegevusse ja ma loodan, et selliseid hetkotsuseid, kiirotsuseid me ei pea enam tulevikus langetama ja hakkame piirama selliseid võimalusi ja loodame, et need mustad stsenaariumid ei muutu reegliks, et kahe tuhande üheksanda aasta olukord ei kordu. aga kui see siiski aset leiab, siis äh, suhtlus Euroopa Keskpanga ja järelevalveasutuse vahel ja riiklike ametiasutuste vahel, ükskõik milline kellaaeg ka ei ole, on selline, et nad peavad olema kontaktis. me teame, et Euroopa Keskpank ja komisjon on sellega varem toime tulnud ja me jätkame seda ka tulevikus, kui vajadus tekib. kui me mõtleme nüüd saadud kogemustele, siis meil on liikmesriike ja ma loodan, et see ei kordu küll liikmesriike, kes väga edukalt teinekord väidavad, et ühe finantsasutuse probleemid olid tegelikult süsteemsed probleemid lootuses, et neile tehakse erand ja nende suhtes ei hakata kohaldama eeskirju. kuid pangandusliidus, arvestades, millele see toetub, ma loodan, me suudame sellist olukorda tulevikus vältida, sest äh, äh, Euroopa järelevalvajal ei ole siis enam stiimulit niiviisi tegutseda, meil saavad olema riiklikud järelevalveasutused, sest probleemid ju keskenduvad liikmesriigis ja otsused tuleb langetada ka vastaval tasemel. Äh, vastupidis olukord on varem toimunud, aset leidnud, kuid me loodame, et see tulevikus ei kordu. ja meie suunised, enne kui asi väljub kontrolli alt on sellised, et tuleb selgelt anda mõiste, et meie suunistes on konkreetne lõik, kus on kirjas, äh, kui on tekkinud finantsstabiilsuse probleemid, mis vajavad kiireloomulist tegutsemist, siis tuleb tegutseda kiireloomuliselt, kuid need saavad olema erandlikud juhtumid. me ei saa kehtestada reeglid, kus kodanikud peavad pidevalt äh, raha eraldama pankade päästmiseks. meie esindame kodanikke ja me peame tagama selle, et kodanikud ei pea pidevalt äh, kätt taskusse pistma, et äh, oma rahakoti pistma, et panku päästa. Äh, need tuleks vabastada sellest kohustusest ja tegelikult aktsionärid, kes olid kõige lähemal nendele probleemidele, oleksid just need, kes eelkõige panga probleeme lahendama asuvad härra Lambert mainis ka seda varem, aga erastamise mõte, et, et rahasüstid erasektorist, seda me kogesime juba kriisi algusaegadel. meil on mitmeid näiteid selle kohta, selles valdkonnas on veel väga palju vaja ära teha, et olukord paraneks kuid on siiski ka võimalus, et edaspidi riigid ei pea kasutama enam maksumaksjate raha, et pankasid päästa, vaid saavad kasutada ka erasektori vahendeid. ei tohi unustada, kui suuri tagatisi äh, riigid andsid äh, kriisi algusaastatel pankade päästmiseks. me oleme kuulnud ainult ainult ühes kolmandikus kõikidest tagatistest, mille suhtes lubadused anti ja tegelikult ainult ühe kolmandiku osas ka eraldati vastavad vahendid ja võeti kohustused. ja seetõttu ainult väga vähesed pangad äh, täielikult ebaõnnestusid ja kui me räägime kuni selle äh, tippseisuni äh, detsembris kaks tuhat kaksteist, siis nende tagatiste maht Äh, vähenes kahe kolmandiku võrra. selles mõttes olukord on paranenud, kuid siiski veel kodanike õlul on väga suur äh, riskikoorem. me teame, et tulu laekub otse riigikassasse, äh, millest siis eraldatakse toetusrahasid. ja me teame, et see raha eraldatakse riigieelarvest, sest mm, tagatised tulevad eelarvest ja need rahad laekuvad pankadele ja siis, kui on dividendide maksmise aeg, siis dividende makstakse aktsionäridele. me peame kehtestama mingisugused piirangud. sada kakskümmend viis miljonit eurot tuluna on mängu pandud. kuid dividendide maht võrreldes maksumaksjate poolt eraldatud rahadega on proportsioonidest väljas. nüüd leebusprogrammid. Äh, ma rääkisin sellest, äh, äh, kui ma suhtlesin raportööriga MEF-i ähm, mitmepoolsetest vahendustasudest, kuid minu viimaste aastate kogemus on näidanud, et meil on põhimõtteliselt vaja korralikult toimivaid leebusprogramme. Äh, ma tean, et, et kartellidest rääkides ei saa väita, et on firma X, kes vastutab selle kartelli äh, moodustamisest ja siis äh, firma X võttis meiega ühendust ja andis häiresignaale ja nüüd see firma vabaneb igasugusest vastutusest. ma arvan, et see ei ole vastuvõetav sest ma ei usu, et niiviisi me suudame kartellide probleemi lahendada. suur tänu ja härra Bertot Rahvapartei nimel. okei okay., sono gli errori di chi è deputato dopo chi mesi. Ci ho ascoltato. suur tänu, proua härra esimees ma olen parlamendisaadik ainult mõned kuud olnud ja seega ei ole üllatav, et keegi mind ei tea aga ma tahaksin rääkida mõnest asjast, millele te viitasite. tegemist on tegelikult mõlema puhul äh, selliste asjadega, mis äh, võivad vabalt langeda nii härra Barnier pädevusvaldkonda kui ka teie valdkonda äh, kõikide liikmesriikide jaoks, eriti Itaalia jaoks, on oluline praegu ressursside analüüs. et palju meil on vahendeid investeeringuteks näiteks avalike hangete jaoks ja palju nendest investeeringutest äh, on ju rahastatud äh, läbi kontsessioonide. Äh, taristute puhul sellist kapet, kapitali kasutatakse üsna palju. aga kui kontsessioonid, kontsessioonid on juba küpsed, siis võib-olla võiks huvi pakkuda panga tagatised. ja minu küsimus äh, teile, kas me ei võiks aktiveerida instrumente, mis tagaksid äh, selle, et äh, kontsessioonide puhul oleks võimalikud erandid teatud perioodi jooksul taristu rahastamiseks? nii et äh, selle äh, pikendamise läbi oleks võimalik kasutada ressursse, mis ju tegelikult on olemas ja et neid oleks võimalik äh, kasutada kohe ja äh, et nad oleksid ka kohe kasutuskõlblikud tavaliste hankemenetluste alusel, kuid mis praegu on lihtsalt külmutatud, sellepärast et kontsessioon ei ole tagatud piisavate panga tagatistega nagu te ütlesite, see tegelikult ongi natukene rohkem härra Barnier ehk siseturuvoliniku asi, eriti mis puudutab äh, määrust. mõistagi, nagu me ise omavahel räägime, äh, on see nii, et äh, siseturu volinik esitab ettepaneku seadusandluse osas kuivõrd nendel on pädevus, aga kui me räägime sellest, kuidas kontsessioone hallatakse, kui need on antud vastavalt õiguslikule raamistikule, siis ähm, võib äh, seda siis ähm, nimetada näiteks kaudseks riigiabiks äh, või millekski muuks taoliseks minu seisukoht on, et minu äh, kohustuseks on vaadata, mis täpselt toimub näiteks ma ei tea, kas sellest ametlikult juurdlus tekib, kuulutatakse välja, aga üks konkreetne juhus tuleb mulle siin praegu meelde. näiteks, et meedia teatud liikmesriigis mille puhul kontsessioonide perioodi pikendatakse ja laiendatakse selleks, et kontsessiooni omanikule kasuks, et see oleks kontsessiooni omanikule kasuks ja tegelikult see väldistab, välistab selle, et esitatakse teisi hankeid ja seega ei ole tagatud õiglane konkurents. kui me pikendame kontsessioone, siis sellest ainult kontsessiooni omanik lõikab kasu nad lõikavad sellest majanduslikku kasu, mis tähendab seda, et tegemist on kaudse riigi abiga ja sellisel juhul me peame sekkuma. või äh, mõni teine juhus, kus läbi kontsessioonide süsteemi äh, antakse hüvitist äh, avaliku sektori teenusepakkujale, vabandust, kõneleja vabandab, majandushuvi teenuse osa, üldist majandushuvi pakkuva teenuse osas, siis tuleb vaadata, miks selline kontsessioon üldse määrati ja kas tegemist ei ole olnud äh, kontsessiooni omaniku poolse turu kuritarvitamisega, aga äh, regulatiivsest vaatevinklist äh, ei ole me need, kes selle asjaga hakkavad tegelema esimesena meie asi on äh, pärastpoole hakata sekkuma ja vaadata, kas tegemist on reeglite rikkumisega. suur tänu, proua Steiler soovib järgmisena sõna, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra volinik. kolleegid on rääkinud siin nii-öelda kuumadest päevateemadest, mina tahaksin ka rääkida sellest, mida äh, on oodata Šoti valitsuse tänasest äh, valgest raamatusest äh, Šotimaa sõltumatuse äh, ja iseseisvusvälja kuulutamise osas. Nemad tahavad nüüd kasutada artiklit nelikümmend, volinik Valmunja, mitte Šotimaa iseseisvuse väljakuulutamiseks, vaid artikkel nelikümmend kaheksa ähm, tahavad nad võtta aluslepingust aluseks oma liitumisele ähm, Euroopa Liiduga äh, ja nad ei taha siis käivitada äh, tavapärast liitumisprotsessi ja tahavad läbi rääkida ka ja saada osa Ühendkuningriigi tagasimaksetest, nad tahavad äh, poolteist aastat pärast rahvahääletust olla Euroopa Liidu liikmesriigid ja minu küsimus teile, kas on võimalik, et uus riik liitub Euroopa Liiduga ilma tavapärase liitumisprotsessita ja ilma, et nad võtavad endale kohustuse euroga liituda? ja kas on olnud äh, sellist asja üldse ajaloos, et kaheksateist kuuga on valmis Euroopa Liidu liitumiseks üks riik? volinik Almunia. teate, ma üritan äh, teie küsimuse ja minu pädevusvaldkonna vahel leida kas otseseid või kaudseid seoseid. ma ei suutnud seda leida. aga härra Lambert, minul on sõna ja mina räägin. mina olen komisjoni liige ma olen poliitik. ja minule vastuküsimus, mis siis, kui esitaks äkki selle küsimuse, kes äh, vastutab kõikide eurooplaste nimel vastamise eest ja ma loodan, et see inimene vastaks. niimoodi mina, enne kui on hilja, Äh, soovitaksin Šoti valijatel maha hääletada iseseisvusmõte. aga kui nüüd kahjuks äh, rahvahääletustulemus on tõesti see, et rahvas äh, soovib iseseisvust ja need, kes ütlesid jah, kahjuks ilmselt saavad üsna kiiresti aru, et minut hiljem ei saa nad olla siis ka enam Euroopa Liidu liikmesriigid. härra esimees ütleb, et tegemist oli väga selge vastusega suur tänu, härra asepresident ja sellega on see arutelu, siiski härra Lamberts on palunud sõna. kas ei ole mitte Kataloonia, Šotimaa, Flaamimaa vahel tegemist konkurentsiga, kas ei teki konkurentsi nende vahel, et nad kõik panevad hea rahvahääletuse paika? uskumatu, et te lugesite sinna ette belglasena ainult regioonid ja, ja kogukond ei lugenud eraldi ette härra volinik, täna oli teid väga meeldiv siin näha. sellega on see arutelu lõppenud, nüüd paar minutit pausi ja siis viimane päevakorrapunkt. So, seguimos. kallid kolleegid, läheme edasi päevakorraga. päevakorrapunkt number kolmteist ja arutelul on raporti eelnõu Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta. proua Kratsa on meie raportöör ja ilma pikemalt viivitamata sõna teile siis selle raporti tutvustamiseks suur tänu, härra juhataja. ma tahtsin alustada sellest, et ähm, minu lähenemine äh, komisjoni ettepanekule on olnud positiivne ja konstruktiivne esimest korda on toimunud avalik kuulamine ja see oli minu meelest väga kasulik, sest heitis palju valgust ähm, sellele ettepanekule positiivne on ka see, et see ettepanek keskendub erinevatele reaalmajanduse rahastamise võimalustele ja pöörab tähelepanu siis praktiliselt ühele ettepanekule. tegemist on nii-öelda siis pikaajaliste mm, skeemidega ehk keskendutakse siis pikaajalistele skeemidele, kus praegu Euroopa Liidus on teatav defitsiit komisjon on äh, käin-, pannud ette regulatiivse raamistiku, mis on euroopalik oma iseloomult, see annab teatavaid äh, tagatisi investoritele, midagi, mis on usaldusväärne, millele võib loota ja mis on üle terve Euroopa Liidu igal pool see, selgelt mõistetav ja äratuntav ja niimoodi antaks ähm, stimuleeritakse aitaks nii Euroopa investeerijaid kui ka Euroopa väliseid investoreid. ning äh, see kindlasti ähm, julgustaks piiriüleseid äh, tehinguid. samuti avaks äh, see ukse väikeinvestoritele, sellepärast et me teame, et vaatamata majanduskriisile on pankade välistel turgudel raha küll liikumas, aga nad otsivad endale kohta, kus, ähm, kus nad saavad ja see on oluline, kui me vaatame seda, kuidas pensionisüsteemid arenevad. Ähm, on vaja selliseid vahendeid, mis äh, esindaks uut tüüpi fondi, mida komisjon praegu ette näeb. muudatusettepanekud, mille ma olen esitanud, äh, tahavad siis olla selleks äh, stiimuliks selleks, et äh, hoogustada investeeringuid VKE-de poolt. ja mina arvan, et äh, me võiksime isegi kaugemale minna selles vallas ja ütleksin et, et seitsekümmend viis protsenti võiks olla sobiv protsendimäär ähm, portfelli ähm, sobivuseks lihtsalt sellepärast, et äh, VKE-del on äh, vaja rahastamisallikatele juurdepääsu, neil on vaja finantseerimist. ja nende eesmärgiks on siis äh, Äh, saavutada midagi ähm, väärtpaberiturgude sarnast, mis oleks äh, samu, sama usaldusväärne. ehk teisisõnu, peame siis vaatama stiimuleid, äh, vaat-, peame keskenduma nende fondide elutsüklile, tegemist ei saa olla avatud kehtivusajaga fondidega, aga peab olema võimalik, et fondi elu vabandust, realiseerumiskuba oleks võimalik edasi lükata praegu meil ei ole piisavalt pikaajalisi investeerimisfonde ja loomulikult äh, selle otsuse fondi pikendada peab langetama vastavalt sellele, kui äh, tulus see fond on olnud. see on kindlasti väikeinvestoritele väga atraktiivne lahendus. üldiselt äh, väga pikas perspektiivis väikeinvestorid üldsegi ei kaalu oma tegutsemist turul aga see kõik sõltub äh, loomulikult sellest, milline on ähm, uu-, uuele vahendit, uuele vahendile kehtestatav statuut. meil peab olema võimalus oma osalus välja osta aga selle osaluse võivad nad võivad nad ka edasi anda, see eeldab teatavat paindlikkust, äh, millest kindlasti lõikavad kasu VKE-d ja lisaks sellele muidugi ka maksusoodustused. ei ole võimalik lihtsalt äh, taolisi maksusoodustusi aga nõuda, kuivõrd Euroopa äh, liidul ei ole selles osas äh, otsepädevust, aga peaks olema meie meelest mingisugused võimalused, mingisugused tagatised selleks, et äh, säiliks äh, taoliste skeemide atraktiivsus investorite jaoks. ning loomulikult me peame vaatama, kuidas pangad reageerivad sellele. praegu on pankadel väga raske tänastes oludes hakkama saada ja selleks, et nad nendesse pikaajalistesse investeerimisfondidesse hakkaksid investeerima, sõltub otseselt sellest, et kas nad näevad sellest tõelist võimalust oma hoiustajate ja oma investorite jaoks. Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide puhul eh, on väga oluline ka regionaalarengut puudutav ja universaalteenused, siin võiks nendest fondidest kindlasti olla kasu projekti võlakirjad võiksid äh, tulla kaalumise alla. tõukefondid äh, muidugi, need on väga selgelt määratletud eraldiseisvate fondidega, aga arvestades Euroopa-üleseid võrke, siis miks mitte äh, kasutada selliseid fonde infrastruktuuriprojektideks? ma arvan, et on täiesti võimalik need asjad omavahel seostada et äh, sellest kujuneks stiimul. ja vaatame siis pensionifondide rahastamise allikaid, nemad on seda reeglit äh, kasutanud ka varem ning äh, nendel on teatavad kohustused Solvency kaks osas ja ka muude mm, programmide all. me kindlasti ei taha pensionifondide turvalisust äh, Äh, seada ka kohustusmärgi alla, aga nad on olnud investeeringute poolel alati olnud väga edukad. pensionifondide haldajatel on oma roll siin mängida, me ei taha nende elu äh, keerulisemaks muuta ja ajada, kui see peab olema. arvestades, et alternatiivseid turge on äh, väga palju peaks olema ka vähem jäikust äh, nende fondide puhul. nii palju siis minu muudatusettepanekutest äh, selle raportialase ettepaneku kohta ja kuulan nüüd suure huviga ära kolleegide ja variraportööride märkused, et lõpuks meil kujuneks välja midagi, mis oleks atraktiivne investoritele, oleks äh, stimu-, stimuleeriv. suur tänu! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Elha Trui, palun aitäh, kõigepealt ma sooviksin tänada proua raportööri selle sissejuhatuse eest. ja ma sooviksin öelda, et LTIF võib olla tõesti kasulik. meil on selliseid instrumente vaja, mis võimaldavad meil raha koguda ja investeerida neid erinevatesse ettevõtetesse, projektidesse, mis vajavad pikaajalist finantseerimist, eriti siis sellisel ajahetkel, kui pankadest ei saa nii lihtsalt raha selliste projektide rahastamiseks, nii et see lähtepunkt on positiivne, aga ma leian, et äh, mõningates punktides tuleb siiski täpsustusi teha, eriti mis puudutab seda Euroopa Liidu passi ja selle toimivust ja see peab, see toimivus peab olema ka turvaline. ja need äh, fondid on avatud nii jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele, äh, kes soovivad siis äh, pikaajalistesse projektidesse rahastada. me teame, et jaeinvestorite puhul ei ole iseenesestmõistetav, et nad viieteist aastaks raha investeerivad. ja ma saan aru, et komisjoni ettepanek on kindlaks määranud äh, sätted äh, jaeinvestorite teavitamise kohta, teavitamine riskide, ohtude kohta. vastavad sätted on siis komisjoni ettepanekus olemas ja me leiame, et kindlasti teatav paindlikkus tuleb siia sisse tuua, ilma et seeläbi, et äh, satuks ohtu projektide rahastamine. niisiis, raportöör teeb siin vahet professionaalsete ja jaeinvestorite vahel, samas äh, jaeinvestorid saavad ka võimaluse äh, varasemalt äh, oma varad tagasi võtta ja see on siis oluline selleks, et nad ka potentsiaalselt investeeriksid projektidesse, aga sellegipoolest oluline küsimus on, et kogu projekti rahastamine satuks ohtu ja seetõttu me peame kindlaks määrama, kuidas äh, me teeme vahet nendel investoritel, kes tohivad kasutada tagasivõtmisvõimalust ja nende vahel, kes seda ei tohi kasutada ja seetõttu äh, ma sooviksin ka teatud, äh, et kui olulised on jaeinvestorid äh, just pikaajaliste finantseerimisprojektide jaoks, kas siin on tegu siiski marginaalse mm, määraga? või et siis suurem osa sellest äh, rahastust peaks tulema just jaeinvestoritelt. ja mm, jaeinvestorite äh, jaoks tagasivõtmisvõimalus peaks aset, peaks olema võimalus ainult rangete äh, eeskirjade alusel. ja et sellisel juhul näiteks ainult kümme kuni viisteist protsenti projekti rahastust tuleb jaeinvestoritelt, et ma arvan, et seda teemat me peaksime siiski äh, veel arutama, kuidas projekti rahastamist mitte ohtu seada. nüüd, ähm, kuhu need fondid võivad investeerida, see on ka üks küsimus, siin räägitakse siis kõrge kvaliteediga taristustest, äh, koolid, äh, haiglad, äh, sotsiaalvaldkonna taristud, sotsiaalelamuasemed ähm, peaksid siia kindlasti käima. aga ülejäänud argumendid on minu jaoks natukene kahtlusi tekitavad, et ma ei tea, kas me peaksime äh, seda, neid investeerimisvõimalusi ka teistele valdkondadele laiendama, sest see on ikkagi seotud ka teatavate ohtudega. ja äh, ma olen nõus äh, raportööriga, et ka mitte börsil not-, et börsil mitte noteeritud VKE-dele äh, peaksid ka andma sellised investeerimisvõimalused nüüd, et fonde saaks järelturul ähm, osta ja müüa, seda peaks nüüd täpsustama, kuidas see praktikas toimima peaks. ja me peame ka tagama selle, et need ettevõtted, kes LTF-i investeerivad, on, et nende tegutse, tegutsemiskoht on ähm, Euroopa Liidus et siin ei oleks tegu mingisuguse maksuparadiisiga sellel näol, nii et siin on olemas ka sarnaseid õigusakte, nii et kindlasti me võime vaadata ka, mida me oleme teinud selles osas näiteks riskikapitalifondi määruses, et sealt saame kindlasti äh, inspiratsiooni. nüüd veel paar punkti. Äh, äh, raportöör juba ütles, et selle projekti eluiga võib lühendada, pikendada põhimõtteliselt me võime sellega nõustuda, aga me peame ka vaatama täpsemalt, kuidas see eh, aset leiab ja nüüd meie fraktsiooni jaoks äärmiselt oluline küsimus, läbipaistvus, et LTF-isse eh, investeerijad saaksid ka eh, kogu info ja see puudutab siis ka fondijuhtide tasusid ja kõike ja kõike muud, mis on sellega seotud. nii palju siis minu poolt praegu üldiselt, ma leian, et me oleme, meil on praegu väga hea alus, et edasi töötada võib-olla paar rõhuasetust siin-seal veel äh, välja tu-, tuua, aga ma arvan, et see on hea alus edasisteks aruteludeks. aitäh, härra Kadrovi! nüüd liberaalide nimel, palun. härra De Backer. nagu ma juba esimese arutelu käigus, mis meil aset leidis paar nädalat tagasi, siis ma juba ütlesin, et ma tõesti tänan komisjoni selle uue äh, ettepaneku tegemise eest. sellepärast, et tõesti, siin on tegu kapitalilüngaga, eh, mis tuleb täita, tegu ka eh, investeerimislüngaga, mis tuleks täita, see puudutab just eh, pikaajalisi investeeringuid, see kindlasti elavdaks meie majandust ja samuti tagaks ka jätkusuutliku kasvu. ja tõesti, seda kõike meil on vaja saavutada ja me teame, et ähm, ettevõtted äh, praegu sõltuvad vägagi äh, suurel määral just pankade poolt antavast laenudest ja me peaksime siin muutuse sisse viima ja selline algatus äh, võib seda muudatust aidata läbi viia, nii et see on positiivne pool. aga nüüd paar väiksemat märgust ähm, raportöörile, et võib-olla me saaksime seda raportit veelgi Äh, parandatud. loomulikult me teame, et pikaajalise rahastamise äh, puhul puudujääke on, me teame, et on äh, kutselisi investoreid, kes sellega tegelevad, on, on ka erinevaid valdkondi, kus pikaajalisi investeeringuid vaja teha on, kuid see on seotud loomulikult, need puudused on seotud loomulikult kriisiga, aga ka, ka piiravate õigusaktidega nii et ma ei soovi siin üles kutsuda, et me peaksime eh, selle määruse taaskord kõrvaldama ja nii-öelda vabastama turu, vaid me peaksime siinkohal arvestama sellega, et teatavad tõkked on, mis võib-olla takistavad selle õigusakti täielikku kohaldamist, nii et me peaksime vaatama, kuidas me eh, saame siis kooskõla saavutada LTF-i ja Solvency kahe vahel. ja siis äh, oleme rääkinud varem ka investorite äh, keerukuse sildist ja äh, siin ja investorite puhul me peaksime olema ettevaatlikumad, et meil on siin kaks võimalust, et kas me selle ettepaneku lööme kaheks, et meil on LTIF üks 1 kus, kus siis kaasa saavad lüüa institutsionaalsed äh, investeerijad, kus eeskirjad on väga ranged ja siis teine äh, pool, kus saavad äh, osaleda jaeinvestorid, kus eeskirjad on natukene leebemad, nii et jaeinvestorid saavad siis erineva, erinevate fondide kaudu investeerida, see oleks võib-olla parem lahendus, et see kogu lahendus või kogu see ettepanek toimima panna. kindlasti jaeinvestorite ja ähm, kutseliste äh, väike- ja suurte investorite vahel on vahe, samuti vahe on sellel, kuidas äh, investeeritakse äh, projekti eluiga ja nii edasi, nii et kõikide nende aspektidega tuleb arvestada. ja samuti, millised varad ähm, Äh, millistest varadest me siin räägime, äh, millistesse ähm, projektidesse saab ähm, täpselt raha äh, investeerida, kas nii et kas need arutelupunktid tuleks täpsustada, nüüd mõningad ähm, mõningaid küsimusi ma sooviksin siin veel kohandada, ma loodan, et raportöör on ka avatud selles osas, nimelt suurem paindlikkus, samuti jaeinvestorite institutsionaalsete äh, investoritega võrreldes äh, avatus äh, selles osas ja ettevõtted, mis asuvad kolmandates riikides, kolmandate riikide investorid ja nii edasi. ja me peame loomulikult tagama ka selle, et erinevate määruste õigusaktide vahele tekiks mingit äh, vastuolu, et me ei moonutaks seda turgu veelgi ja ei looks rohkem probleeme, kui me soovime tegelikult lahendada. suur tänu, härra De Backer! ja nüüd Roheliste nimel Philip Lamberts, palun. suur tänu, härra esimees, ma ei tea, kas me peaksime äh, järeldama sellest, et variraportöörid on kõik belglased, äh, midagi erilist ähm, sääst-, selle kohta, et äh, säästud on meil siin kõige turvalisemad Euroopas, nii et Roodi, kui tahad belglaseks saada, siis tule aga äh, aga nüüd komisjoni ettepanek selle kohta, kas meil on vaja äh, pikaajalise investeerimisfonde, ma ei taha kõigil Philipp de Bakkeri seisukohti hakata siin kordama, mille osas mul on äh, samasugune seisukoht, aga ma tuleksin nüüd nende punktide juurde, kus meil raportööriga on teatavad nüansi erinevused nüüd investeerimisfondid, luka-, pikaajalised investeerimisfondid, äh, meie oleksime ka ettevõtete puhul täiesti nõus sellega Eh, riskikapitali investor eh, võiks ju, eh, ei saa jah investeerida börsiettevõtetesse, aga miks ei võiks olla võimalik pikaajaliste investeerimisfondide puhul, sellepärast et täiesti teistmoodi investeerimisfondiga on ju tegemist. teine element, nüüd ähm, äh, jaainvestorite küsimus, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles äh, äh, Philipp need peaksid olema institutsionaalsed ja kui me tahame investorite raha, erainvestorite raha, äh, siis see peaks olema läbi eurofondide või läbi pensionifondide, need küsimused on ju aga tegelikult juba lahendatud, see on täiesti võimalik. ja Euroopa seadusandlus näeb ette kõikvõimalikud kaitsemeetmed tarbija jaoks, seda eurofondide ja öö, ähm, pensionifondide puhul ärgem hakakem siin jalgratast leiutama, vaid äh, kasutame ära seda, mis meil praegu on juba käibel, selleks et oleks võimalikud otseinvesteeringud. ja see lähendab mõistagi äh, selle lunastus, vähese luna, väljalunastamise küsimuse äh, nüüd see, et on viidatud sellele, et äh, Solvency kaks reegleid võiks laiendada kaugemale, meie ütleme sellele ei, ei ja ei, sellepärast et äh, me olime Solvency kahe puhul juba rahulolematud äh, selles osas, kui ta, kui kaugele ta läks ja nüüd, kui me hakkame nüüd seda laiendama ka pikaajalisteks investeerimisfondidesse, siis me ei ole sellega sugugi nõus. nüüd kolmandate riikide investorid nagu ka äh, Äh, needsamad investeerimisfondid kolmandates riikides, miks mitte. me võiksime turustada neid fonde ju ka Euroopa Liidust väljaspool ja me arvame, et selle ettepaneku peamiseks eesmärgiks on soodustada muidugi pikaajalisi investeeringuid Euroopa Liidu sees ja ma arvan, et äh, peaks siia ütlema, et äh, peab ette nägema selle, et on võimalik need investeerimisfondid üldse Euroopa Liidus, see on meie majanduse hoogustamiseks Ehm, ja näiteks energia ülemineku ja energiaallikate vahetamise jaoks samuti on nad olulised. nüüd ehm, investeerimis, pikaajalise investeerimisfondi realiseerimise aja pikendamine, eh, läbipaistvus selles küsimuses on meie meelest oluline, reeglid peavad olema väga selged selles osas, mis me teeme siis, kui eh, üks projekt on jõudmas investeerimisfondi äh, lõpufaasi ja mida siis tehakse, kui näiteks üks või teine projekt lõpeb juba enne, kui see investeerimisfond ise lõpeb. nüüd äh, proua raportööri seisukoht, et investeerimisfondid võiksid äh, investeerida ka ähm, ühisvõlakirja, projektivõlakirjadesse ma arvan, et eh, peaks olema sellisel juhul eh, võimalik ju neil ka näiteks arengupankadesse investeerida. nüüd küsimus, et kus me oleme natukene kõhklevamal seiskohal. nimelt eh, see, et pikaajalised investeerimisfondid oleksid ohalt poolt siis laenuandjad aga mida teha siis, kui need laenud äh, ei realiseeru samal ajal, kui investeerimisfond realiseerub? ja, ja äh, pikaajaliste investeerimisfondide aktiva osas, varade osas me oleme ka väga skeptilised, me oleme skeptilised selle praktika osas, Eh, mis puudutab siis eh, väärtpaberite laenamist, eh, me ei tea, millisel juhul me peaksime taolist tüüpi tegutsemist pikaajaliste investeerimisfondide puhul lubama, sellepärast et see ju viiks turu eba, vabandust, tagasi tasakaalust välja ja minu meelest see läheb täiesti vastu pikaajaliste investeerimisfondide loogikale. nii palju siis roheliste poolt ja ma olen täiesti veendunud, et me jõuame kokkuleppele selle raporti osas mis ilmselt kogub äh, enda taha äh, suure enamuse kojas. suur tänu ja lõpetuseks siis proua Kratsale. ei, siiski. Euroopa Komisjon, kas teie soovite sõna? palun um,. Thank you, Chair uh,. We... suur tänu, proua esimees, meil paluti esitada andmeid kui palju on proportsionaalsed jaeinvestorid, kes võivad investeerida pikaajalistesse fondidesse? me oleme analüüsinud turgusid, kus äh, jaeinvestorid tegutsevad pikaajaliste investeeringutega, näiteks Saksamaal. Need esindavad seitsekümmend viis protsenti äh, rahadest, mis on kogutud pikaajaliste projektide jaoks. erainvestorid äh, moodustasid aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist seitsekümmend protsenti äh, omakapitali kogumisel, seega need äh, jaeinvestorid esindavad märkimisväärset rahaliste vahendite osa. seetõttu me otsustasime jaeinvestorid hõlmata selle ettepaneku kohaldamisalasse. suur tänu ja lõpuks saab sõna raportöör proua Kratsa suur tänu, esimees. meil oli väga konstruktiivne, kuigi lühikene arutelu. me peame äh, sulgema äh, lõheturul me peame leidma rahalisi vahendeid majandusel, seetõttu ma ootan ka muudatusettepanekuid äh, variraportööridelt ja teistelt komisjoni liikmetest, et me saaksime koostada äh, sidusa jätkusuutliku teksti, mis vastab meie seisvatele väljakutsetele. Äh, muudatusettepaneku esitamise tähtaeg kolmas detsember, äh, muudatusettepanekud vaatame läbi kuueteistkümnendal või seitsmeteistkümnendal detsembril ja hääletus komisjonis toimub kahekümne esimesel jaanuaril. kuna muid küsimusi meil ei ole, on koosolek tänaseks lõppenud, suur tänu teile!